kallid kolleegid, koosolek on alanud. me oleme oma koosoleku päevakorra juba heaks kiitnud, tegime seda eile. tahaksin juhtida teie tähelepanu koordinaatorite otsusele nagu te teate, asepresident Georgieva avaldas soovi luua institutsioonide vaheline töörühm eelarve tõhususe ja avalike kulutuste tõhususe teemal. proua Georgieva esitleb ECOFINis septembrikuus seda töörühma ja koordinaatorid leidsid et oleks hea, kui ta esitleks seda töörühma ka eelarvekomisjonile ja selleks kogunevad eelarvekomisjoni eelarve kontrolli komisjon viieteistkümnendal septembril. ja sellel koosolekul võtame vastu otsuse parlamendi osaluse kohta selles töörühmas ma tahaksin teile teada anda, et päevakorras on uus punkt, mis puudutab hoonete poliitikat. see ettepanek tuleb välisteenistuselt, see jõudis kohale eelmisel nädalal ja saadeti kogu dokumentatsiooniga meie komisjoni liikmetele üheksandal juulil. Neid dokumente saab lugeda meie internetileheküljel. nagu te teate, kogunesime neljateistkümnendal juulil. tegemist oli prantslaste jaoks väga tähtsa päevaga muidugi ja kogunesime siis koos nõukogu ja komisjoni esindajatega esiteks selleks, et rääkida maksetest, meil oli võimalus kiita ka komisjoni, kes andis meile väga detailse raporti üle, mis puudutab maksete tähtaegu ja mis kinnitab seda, mida täheldasime ka maksete triloogil, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus peaksid kahe tuhande seitsmenda kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta maksete osas ähm, meil mitte olema rohkem kui kaks miljardit eurot ja me küsisime komisjonilt ka rohkem infot selle kohta. kui komisjon peab sõlmima kokkuleppeid selleks, et eelrahastust anda, siis tavaliselt komisjon venitab selle otsusega, see on nende eelisõigus ja see siis mõjutab maksmata arvete hulka, aga seda eelisõigust kindlasti ei tohi ära kasutada, sest see võib mõjutada mitmeaastase finantsraamistiku raames võetud kohustusi, kuid neljateistkümnendal juulil oli meil siis triloogi kohtumine nõukogus selleks, et kokku võtta eelarveprojekt kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta paranduseelarve kohta vastavalt täiskogul Strasbourgis vastu võetud mandaadile. nõukogu esitles Koreperis vastu võetud, üheksandal juulil siis. see Koreper öö, otsustas kärpida viiesaja kuuekümne kolme miljoni võrra erinevaid assigneeringuid ja maksete osas otsustati üks A4 rubriigis teha kärpeid. see puudutab Euroopa strateegiliste investeeringute fondi garantiid, seda kohaldati siis ja nüüd on siin väiksem absorbeerimisvõime kui enne, hoolimata sellest, et komisjon palus parlamendil kinnitada äh, et vajadusi hindas komisjon õigesti. parlament reageeris sellele ja Jose Manuel räägib meile kohe rohkem ka sellest teemast. komisjoni analüüs äh, pilootprojektide kohta äh, saime ka sellest ülevaate kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kohta siin on erandolukord, sellepärast et kõik andmed on heaks kiidetud, kuid proua Gardia sõbral räägib sellest omalt poolt. ametite küsimus vaadati läbi, eile oli meil ka kohtumine ähm, ametite troikaga ja härra Kaier tuleb selle küsimuse juurde täpsemalt. meil oli ka arutelu, härra Depre tuleb kohe siia, mis puudutab parlamendi eelarve eelnõu raportit, nõukogu ja komisjon rõhutasid institutsioonide vahelise leppe artiklit kakskümmend seitse, mis näeb ette viieprotsendilist kärbet kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks. nii et leppisime kokku, et äh, eelarve pädevad asutused peavad olema oma äh, kulutustes laitmatud, hoolimata sellest, et härra Debre tuletas meile meelde, et äh, artikkel seitseteist näeb ette, et need sätted on olnud piiravad, välja arvatud nõukogu ja parlamendi jaoks, ehk siis need viis protsenti rakenduvad komisjonile ja kui nõukogu, kes peab ise hakkama personali kärpima, siis neil on palju laiem manööverdamisruum, nagu ka parlamendil. me peame siinkohal meeles härra Debre raportit, kus õigustati parlamendi personali hulka see oli siis see, mida mina tahtsin teile öelda. kas kellelgi on mingisuguseid märkusi sellel teemal? nii et annan kohe sõna meie üldraportöörile et ta räägiks meile kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest. Jose Manuel Fernandez, palun. Merci, monsieur le president euh,. Je... ma tänan. aitäh, ma räägin portugali keelt. O Parlamento Europeu definiu claramente as suas prioridades. Euroopa Parlament pani paika omad prioriteedid, need prioriteedid on väga selged. Need on suunised, mida hääletati täiskogul ja meil on äh, väga tugev enamus äh, ning väga selged prioriteedid, millel on ka eelarve suhtes äh, omad järelmid. me kaitseme töökohti, ettevõtteid, eriti just VKE-sid ning ettevõtlust tervikuna. ja see mõjutab ka neid programme, mis on seotud tööhõivega. iseäranis just noorsootööhõive meetmetega. põlvkond, mis täna kannatab äh, tänaste probleemide käes, äh, on just need meie noored. ja töötuse määr on äh, topelt suur võrreldes teise tööealise elanikkonnaga. me teame, et noorsootööhõive meetmel oli kuus miljardit eurot, mis selle jaoks oli ette nähtud järgmiseks programmeerimisperioodiks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ei ole ette nähtud raha uute algatuste jaoks. meil on kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaoks nähtud ette rahad, aga kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ei olnud lisaraha üldse. me tahame samas aga, et kaks tuhat kuusteist noorsootööhõive meetmed ka äh, jätkuvad, me tahame, et oleks selleks ette nähtud raha ja see oleks väga halb signaal kõigile, kui see ei jätkuks. Äh, tööhõive suhtes veel siis need probleemid või need programmid, mis on seotud äh, ettevõtlusega tervikuna ja töökohtadega ning VKE-dega, äh, COSME äh, ja Horisont kaks tuhat kakskümmend, need, mis on peatüki üks A all, neil on vaja jätkuda lootus on, et meil õnnestub tekitada sisemist solidaarsust ning ühtekuuluvuspoliitika mängib siin väga olulist rolli. ja seetõttu sellised rahastamisallikad nagu Euroopa Sotsiaalfond aitavad just toetada kõige vaesemat elanikkonda ning sotsiaalset sidusust Euroopa Liidus on vaja toetada. välissolidaarsuse küsimus on ka väga tähtis ning see mõjutab meie eelarveridasid, mis on seotud rändega, pagulastega ja humanitaarabiga. kui me suudame kõik need eesmärgid saavutada, siis aitame me ka eh, sisesolidaarsust suurendada. täiskogul on kõike seda ka toetatud. mis puudutab eh, triloogia, siis eh, mul oli väga hea meel mõista, et eesistuja poole pealt oli väga positiivne suhtumine ning ma tahaksin eh, ka tunnustada eesistujat eh, selle eest, et neil on olnud väga konstruktiivne lähenemine läbirääkimistel. Nad eh, on näidanud, et edusamme on tehtud ning need eesmärgid, mis meie endale seadsime, on olnud võib-olla vastuolus ja, ja teki-, tungivad esile eelmise läbirääkimiste protsessi äh, najal. Euroopa Liit aga kaitseb äh, oma prioriteete ja need peaksid olema ka nõukogu prioriteedid. nõukogu kärped on täiesti vastuvõetamatud nõukogu on kulukohustusi kärpinud viissada kuuskümmend kolm koma kuus miljardit ja üks koma neli miljardit. ja need kärped on just äh, neljanda jao äh, suhtes kõige äh, raskemad olnud. nelisada viiskümmend miljonit on see maksete osas ja nelisada kolmkümmend viis miljonit samuti. mõned nendest kärbetest on väga provokatiivsed. parlamendi positsioon Junckeri kava osas oli väga selge ja ka EFSi suhtes ja me oleme alati öelnud, et Horisont kaks tuhat kakskümmend ning Euroopa ühest, ühendamise rahastu et järg-, igal järgneval aastal teeme me kõik selleks, mis võimalik, et taastada neid summasid, mis on võetud Junckeri kava garanteerimise fondi jaoks. see on väga tähtis ja kõik seda ka teavad. mis puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, siis eh, siin on selline peidetud võlgnevus, eh, tasumata arved see on peaaegu miljard eurot. nii et kui midagi ette ei võta, siis äh, tekib selgelt äh, ka nende projektide rakendamise probleem. horisont kaks tuhat kakskümmend on tegelikult olnud äh, väga heade elluviidava statistikaga, see on praktikas rakendatud ja me teame, et Eh, just rahade kasutamine mõjutab väga oluliselt ka nende fondide kuvandit. kui rahasid edukalt kasutatakse, siis ei tohiks neid ka kärpida. nagu ma ütlesin, siis eh, nõukogul on teatud eh, masinavärk, mis tegelikult loob täiesti absurdsetes kohtades kärpeid. näiteks Erasmus pluss, Kosme ja migratsiooni äh, Äh, juures on ette nähtud äh, rohkem äh, vahendeid kolmandas jaos, aga neljandas jaos tehti suured kärped. nii et minu arust see kärpemasin on defektne, kui eesmärk on mitte kärpida neid programme, mille rahasid palju ja tõhusalt kasutatakse, siis Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi seitsmekümne kolme miljoni euro võrra ning kahesaja kuue tuhande võrra ei oleks tohtinud kärpida, eh, kui nende kasutus ja tõhusus on olnud eh, nähtav. nii et rohkem kui miljard eurot oleks saanud sealt veel eh, taotleda ja nõukogu eesmärkide jaoks on see väga tähtis programm ja sama kehtib ka Euroopa ühendamise rahastu kohta, ka siin on kakskümmend üks koma neli miljonit eurot kärpeid, nii et siin tuleb need, kõik need kärped on väga suured ja meid on petetud sellega, et neid programme on vähendatud ja kohustusi ei ole, kohustustes ei ole kinni peetud ja nüüd nendel programmidel ei ole absorbeerimisvõimet enam, ma arvan, et see on parlamendi jaoks tõeliseks provokatsiooniks. naabruspoliitika uus naabruspoliitika instrument, kolm miljonit eurot kärpeid ja siin on vaesuse osas kärpeid, see aga vähendab meie solidaarsuskohustusi viiskümmend miljonit vähem Vahemere maadele. me ei saa jääda ükskõikseks ka selles suhtes, mis toimub Euroopa naabruses, eriti Vahemere riikides, sada nelikümmend miljonit eurot kärpeid arengukoostöö osas, eriti just rände ja varjupaiga küsimuste osas. see on täiesti vastuvõetamatu niisiis sada nelikümmend miljonit vähem, vabandust, ja ja rände- ja varjupaiga küsimustes viis miljonit vähem, täpsustab kõneleja. ja kõik see on vastuolus nende otsustega, mille on vastu võtnud nõukogu, rääkimata meie enda seisukohast. samuti kärbitakse makseid üks B-s, eriti nende eelarveridade osas, mis lubavad lõpule viia mitmeaastase finantsraamistiku ja see võib meie maksete plaani samuti kahtluse alla seada. ma tuletan meelde, et meil on institutsioonide vaheline kokkulepe nõukogu ja komisjoniga selleks, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ei oleks kahte miljardit eurot maksmata arveid mis puudutab programme, mis algasid kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja lõppesid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. me oleme siinkohal olukorras, mis minu jaoks on vastuvõetamatu ja seda on kinnitanud ka nõukogu. me peame kinni pidama võetud kohustustest, aga see tähendab, et me ei pea kinni pidama mitte ainult maksete plaanist, vaid ka sellest, mis on kirjas mitmeaastases finantsraamistikus. me peame kogu aeg meelde tuletama endale, et me oleme vastu võtnud väiksema rahastuse aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, aga sellel tingimusel, et meil on olemas paindlikkus. ja see lubab meil mul teile meelde tuletada, et meil on näiteks kolmandas, kolmandas jaos väga vähe paindlikkust ja me oleme leppinud väiksemate arvudega tingimusel, et kasutatakse paindlikkuse instrumenti, kuid selleks, et kasutada paindlikkusinstrumenti, on meil vaja tõhusat kolmandat jagu ja näiteks üks A-s tahame jätkata teatud algatustega ja üks B-s tahame jätkata noorte tööhõive algatusega, nagu ma teile ka juba ütlesin. nii et meie meelest tuleb kasutada seda paindlikkuse instrumenti mitte ainult kolmanda jao puhul, vaid ka teiste jagude puhul. paindlikkus tugineb uuele kontseptsioonile, mida kasutati juba Euroopa strateegiliste investeeringute fondi, Junckeri fondi puhul, see tähendab, et meil on kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast peale üldine manööverdamisruum, see tähendab seda, et kasutamata kulukohustuste osa liitub siis selle üldise manööverdamisruumiga, liitub üldvaruga ja seda saab kasutada eriti just noorte tööhõive instrumendi jaoks. see ongi paindlikkuse instrument, kus on olemas paindlikkuse element, mida ei tohi nõukogu poolt ära unustada ja me peame meelde tuletama alati, et meie eelarve on väike, üks protsent SKT-st. ja me peame meelde tuletama, et meile esitletakse siin eelarvet, mis on veelgi väiksem kui mitmeaastane finantsraamistik ja siis vähendatakse veel komisjoni poolt esindatud arve. siin on paradoksaalne olukord, kõik teavad, et mitmeaastane finantsraamistik võeti liikmesriikide poolt ühehäälselt vastu ja me ei saa aru siis, kuidas teatud liikmesriigid, kes hääletasid mitmeaastase finantsraamistiku poolt, hääletavad hiljem siis selle vastu. ja nüüd on siis liikmesriigid, kes hääletavad süstemaatiliselt Euroopa Liidu eelarve vastu, mis on täielikus vastuolus nende otsustega, mis äh, MFF-i raames vastu võeti eelnevalt. me jätkame siis oma tööd selleks, et püüda tõsta taas neid arve, mida nõukogu on vähendanud, kuid meie prioriteedid on siinkohal väga selged, parlament on ühtne, tegemist on meie jaoks, meil on siin prioriteetsed teemad, mida tuleb kindlasti silmas pidada ja ma kordan veel kord üle, et need kärped, mida ma siin esitlesin, on vastuolus meie seisukohaga ja ka nõukogu enda seisukohaga. me aitame seega nõukogule mitte saagida oksa, mille peal nad istuvad ja tagasi tulla esialgse otsuse juurde. aitäh! me valmistume siis raskeks lahinguks me kohtusime nõukogu eesistujaga, kes on väga avatud tänu Luksemburgi valitsuse kogemusele, sest neil on juba neljateistkümnes eesistumisperiood. härra Kaier, palun. Ähm, suur tänu teile, esimees äh, härra Fernandes äh, leppis kokku olulistes küsimustes äh, ja andis meile ülevaate, ma ei pea kordama üle neid asju, mida ta ütles. kahes kohas äh, tahaksin ma veel laiendada. esiteks, ma arvan, et kui nõukogus on mingisugune süsteemsus nende kärpesüsteemis, siis on see kindlasti seotud sellega, et nad lähevad kärpima nendesse valdkondadesse, mis käesoleval aastal või siis eeloleval eelarveaastal äh, komisjoni initsiatiivil suurendati ja need äh, suurendused või lisaraha võtavad nad siis lihtsalt osaliselt tagasi. Äh, teine valdkond, kus nõukogu on ilmselt selle mehhanismiga seotud, on siis kriitiline näge, kriitiline vaade Eh, programmide vastuvõtmisvõimele või kasutusmäärale. meie oleme saanud hoopis teistsuguseid eh, kogemusi selles osas, kui palju rahasid kasutatakse eh, ja muidugi eelarvekomisjon on pidanud komisjoniga ja, ja peaks pidama komisjoniga läbirääkimisega erinevatest punktidest. olen nõukogu esindajatega selles osas ka arutlusi pidanud ning äh, vana tausta tõttu regionaalpoliitikas olen ma ka hoolitsenud selle eest, kuidas nad kärpeid vastavates kategooriates just regionaalpoliitika vallas selgitavad. ja nõukogu esindajate tagasiside on olnud selline, et regionaalprogrammide kasutus liikmesriikides, ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamine on olnud ajakavast tunduvalt maas suurtes liikmesriikides isegi väga tuntavalt ja nõukogu on viinud äh, seetõttu, jõudnud sellisele järeldusele, et äh, seda kategooriat äh, tuleb vähendada, vähendada vähemaks, kui meie seda soovime ja kui nõukogu seda ilmselt soovib. aga nii on võimalik siis poliitiliste eesmärkide osas kuidagi kokku leppida. sellele me ei, ei pea liiga palju tähelepanu pöörama, sellepärast et arvestades kõiki neid prioriteete, mida härra Fernandes väga õigesti siin ka välja tõi, on mõistlik vaadata, kas me mõningates eelarvepunktides, eriti just eh, regionaalpoliitika vallas, eh, oleme ehk suunanud kokku liiga palju raha, seda ei ole käesolevaks aastaks ehk nii palju vaja ja ehk on võimalik seda raha kasutada teistes valdkondades, kus see on tähtsam. Eh, see on minu arust sedavõrra tähtsamgi et äh, meie eelarve eelnõu siin on praegu ebapiisav selles osas, kuidas me tahame väljakutsetele vastata äh, ja äh, just Euroopa strateegiliste investeeringute fondi jaoks ette näha rahasid. tuletan meelde, et me olime kõik väga õnnelikud selle üle, et me selle EFSI sõlme läbi raiusime ühest küljest, aga kui me vaatame meie finantsperspektiive, siis praegu äh, nende reeglite eh, järgi eh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks eh, kahe miljardi asemel kolm miljardit võetakse üldvarust, mis tähendab, et viis miljardit tuleb jooksvast eelarvest ette näha. ja Euroopa Parlament on väga tugevalt andnud signaali Euroopa ühendamise rahastu ja Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi kärbete vastu sellegipoolest, aga on meie eesmärk kuskilt leida see viis miljardit eurot. ja me kõik teame, et eh, suur osa eh, on eh, rahvusümbrikutes vahendeid, eesal-, eelarve äh, äh, pädevad institutsioonid on öelnud muidugi, et äh, vabadesse vahenditesse äh, sekkuda selleks, et neid vahendeid leida, äh, no see tähendab seda, et mitmeaastase finantsraamistiku rahastamine lükkub edasi, aga ma ütleksin ausalt öeldes, et ma ei ole väga optimistlik, et ma oma eelarve planeerimist küll nüüd sellel ajal tegema ei hakkaks ma arvan, et sellel baasil tuleb meil ka nõukoguga edasi rääkida, kuidas täpselt nad näevad ette, et me see viis miljardit leiame, kust kohast ja meie argumentatsioon peaks olema selline, et me selle viis miljardit vahendeid leiame niimoodi, et me oleme, käitume vastavalt parlamendi soovidele. kuidas seda aga teha ilma selleta, et me topiksime omad näpud ka Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu vahenditesse, seda ma ei tea. ja nõukogu äh, on selles osas äh, skeptiline mina olen seda meelt, et äh, me peaksime leidma erinevaid finantseerimisinstrumente, ühest küljest sellepärast, et äh, EFSI instrumentidega on need juba väga sarnased ja me võiksime mõelda koos, kas neid äh, finantsinstrumente me saaksime maksta eelarvesse, siduda neid EFSI vahenditega, nii nagu need on juba ette nähtud. see oleks üks võimalus, kuidas seda raha jagamist tõhustada. ja samas Äh, praegune Kontrollikoja raport, mis puudutab maaelu arengut ning finantsinstrumente kasutamist selle jaoks, näitab meile, et neid instrumente, mida me eelmise finantsraamistiku äh, jaoks ette nägime imevitsana äh, eelarvevahendite jagamises, ei ole olnud niivõrd tõhus, kui me ootasime ja uute õigusaktide aluselt, äh, mis on ette nähtud kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend rahastamise jaoks, äh, et need peaksid olema tõhusamad, ei ole see praegu nii olnud. nii et praegusel hetkel on mõistlik praeguse eelarvevahendeid siduda EFSI finantsinstrumentidega nii et siin e, teie hulgas ma tahaksin sel teemal ka diskussiooni. ma loodan, et komisjon, ma ei oota seda nüüd kohe, üleöö, aga meie septembri otsuste jaoks on tähtis see, et komisjon annaks meile märku, kuidas nemad näevad rahade kasutamise e, määra nendes programmides, mis praegu nõukogul on kärbete alla kukkunud, langenud, eriti just ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas siis ametite ja agentuuride kohta ka. ma arvan et, et üks protsent eelarvest või vähem kui üks protsent eelarvest äh, siin ei peaks eelarve planeerimisel eriti kaklema minema selles osas, need kärped, mida on nõukogu ette pannud, äh, just äh, finantsvallas on minu arust tagasihoidlikud, muidugi nad kärbivad jah, aga need on mitte tingimata ebaloogilised kärped kui me räägime siin konkreetsete ametite jaoks vähem kui viis tuhat eurot, äh, taotlusi, siis äh, ma ei saa aru täpselt, mikspärast see määr niimoodi viis tuhat on ühekordseteks taotlusteks, keegi mõtles selle välja, aga kes ja mikspärast, äh, sellele ma ei ole vastust saanud. me oleme rääkinud sellest ja eile Äh, rõhutasime me ka äh, agentuuri ja Troika kohtumisel, kes olid meie pool siin äh, visiidil, siis kui komisjon ja eelarveamet annab, eelarvepädev organ annab ühe käega selleks, et näiteks tugevdada pagulaspoliitika rahastamist Euroopa Liidus, mis tähendab Europoli jaoks lisapersonali ja nii edasi ja siis kahe tuhande kuueteistkümnenda eelarves eh, need eh, vahendid jälle ära kärbitakse, siis ma täpselt ei saa aru, eh, mis nad teevad, mõistlik see igal juhul ei ole. ja nendes kohtades, kus meie ütleme, et meil on vaja ameteid selleks, et nad meie poliitilisi prioriteete ellu kutsuvad, siis me peaksime seda ka ütlema väga selgelt, kui me räägime rahastamisplaanide muudatusest, aitäh. Aitäh, härra Olbrist, palun. Oui, merci, président. Je vais utiliser la langue polonaise aitäh, räägin poola keeles. ma tänan, minagi tahan rääkida sellest, millest Jose rääkis ja ühest aspektist, nimelt regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika ja ka seda kahest aspektist. kõigepealt ma tahaks juhtida tähelepanu sellele, et Regionaalarengu Komisjon on analüüsinud seda, kuidas on lood rakenduskavadega olnud? ja raha on üle kantud aastast kaks tuhat neliteist aastasse kaks tuhat viisteist, sest rakenduskavad ei ole lõpule viidud. ja poolte puhul on meil nüüd tegemist eh, teise MFF-i aastaga üle kolmesaja rakenduskava on meil kokku heaks kiidetud ja sellega seoses on küsimus, et miks ei ole siiski lõpule viidud protsessi. kas seda põhjuseks on viivitused liikmesriigi tasandil või Euroopa Komisjonis? me peame mõistma ka seda, et ei saa rahalisi vahendeid üle kanda Eh, järgmistesse aastatesse, sest me oleme juba ülekandeid eh, teinud aastast aastasse. kui me nüüd vaatame regionaalarengu rahasid, kui, noh, kui ma nüüd raportöörist õigesti aru sain, siis on meil ühtekuuluvuspoliitika all kaks eelarve, üks kõikide programmide, vanade programmide jaoks ja teine uute programmide tarvis. ja eh, võib-olla saaks neid rahalisi vahendeid mahajäämuse kustutamiseks kasutada me kasutame neid tõesti mahajäämuse äh, likvideerimiseks, aga äh, siis kui mujal rahalisi vahendeid tuleb, siis me hakkame hoopis neid äh, ühtekuluvusrahasid kärpima, selle asemel, et mahajäämuse kustutamiseks kasutada. aga see oleks ju loogiline, see lahendaks probleemi ja minu küsimus raportöörile, millised tagajärjed on sellel eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele, mis eile otsustati komisjonis. komisjon ütles, et tuleb veel üks muudatus. Eh, regionaalpoliitika eeskirjades Kreeka kohta. Eh, me räägime suuremast avansist aastal kaks tuhat kuusteist. see on veel juurde viis protsenti ja toetatakse rohkem eh, projekte kuni saja protsendi ulatuses kui need, mis pärinevad veel aastast kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. ma saan aru niimoodi, et on sellisel juhul rohkem rahalisi vahendeid vaja võtta ühtekuuluvuspoliitika alt. ja mina tahaksin nüüd teada, eh, kuidas need kaks asja omavahel seotud on? Eh, ühelt poolt suur, suurendamine, teiselt pool vähendamine jah, eh, kohustustega viivitamine programmide puhul eh, kindlasti ei aita meid maksmata arvete probleemiga toime tulla. Eh, kindlasti aastal kaks tuhat kakskümmend veel plahvatuslikult kasvab maksmata arvete hulk ja mis nüüd Kreekat puudutab, jah, maksete taset kindlasti otsustatu oluliselt mõjutab jah, nagu paljud siin, ma toetan meie eh, üldraportööri härra Farandese seisukohta, eriti mis puudutab noorte tööhõivet. väga tähtis on, et see teema kogu aeg oleks meil päevakorral ja ka sisemine solidaarsus on aktuaalne teema ja see seondub teistegiga. aga mina tahaksin rääkida põllumajandusest. eile õhtul Äh, ma esitasin oma arvamuse eelnõu põllumajanduskomisjonile ja nemad kutsusid mind üles sellele, et turumeetmeid nagu kriisireservi on vaja kindlasti tugevdada, äh, sest praegu on piimandussektoris oodata kriisi ka tervishoiu küsimustes ja kliimaküsimustes on kriisid tulemas, nii et me peame tõesti muret tundma eh, meie põllumajandussektori pärast ja maaelu arengu pärast. ning eh, me kutsume üles eh, garanteerima meie rubriigi, meie eelarvejao eraldisi ja samuti kasutama varu täielikult ära. väga tähtis on, et rahalised vahendid korralikult ära kasutataks. ma ei mõista, mis selles vallas küll nõukogus praegu toimub. meie põllumajanduskomisjon ühel häälel kutsus üles meid vastu astuma komi-, nõukogu katsetele äh, vähendada mm, põllumajanduseelarvet, meil peab olema parem eelarve põllumajanduse jaoks. ma tänan mina tahaksin ka osaleda selles arutelus, suur tänu raportööridele, väga hästi olid probleemid välja toodud. ja minul on ka küsimus, et miks nõukogu on kärpinud vahendeid just kõige tähtsamates valdkondades, näiteks Erasmus pluss, kosme ja rände ja muudeski valdkondades. see tähendab seda, et me peame esitama küsimuse nõukogule kuhu see välja viib, millised põhjused sellel on? ja kas neid programme on ikka ka õigesti hinnatud, realistlikult hinnatud, objektiivselt hinnatud? küsimus on järgmine, kui nõukogu kärbib neid vahendid, siis kuhu need kärbitud vahendid suunatakse, kas neid hakatakse ümber paigutama? ja probleem innovaatiliste ettevõtetega, kes töötavad äh, kõrgtehnoloogiate äh, kallal. Nendega seoses äh, on mul ka küsimus, kas me ikka pöörame sellistele kõrgtehnoloogia firmadele piisavalt tähelepanu? praktikas me näeme tihtipeale seda, et et äh, uued idufirmad omavad tohutult head potentsiaali, neil on head tehnoloogiad, aga samas ei saa nad värsket raha kusagilt kätte. Äh, ja pangad ei anna neile piisavalt äh, krediiti ja sellepärast peavad need idufirmad loobuma oma tegevusest aga samas Euroopa tulevikule on just need ettevõtted üliolulised. võib-olla ei ole me pidanud siiski veel piisavalt head dialoogi nõukoguga sel teemal ja tulevikus me peame kindlasti kõik veel korralikult läbi arutama nõukoguga ja üle kontrollima samuti. aitäh. eile oli meil väga huvitav kuulamine innovatiivsete firmade rahastamise teemal. kindlasti tuleme ka selle teema juurde veel tagasi. proua Toma, palun. aitäh ma tahaksin kõigepealt äh, tänada üldraportööri ja talle avaldada toetust. ma tahtsin ühelt poolt öelda, et olukord on selline nagu alati, sellepärast et selline eelarvekärbete olukord ei teki mitte esimest korda, kuid tuletan teile ka meelde, et finantsraamistikku on juba kärbitud eelnevaga võrreldes. minu meelest oleme nüüd jõudnud teatud piirini, mida enam ületada ei saa. ma võtan siin ette mitu probleemi, näiteks ühtekuuluvuspoliitika ja programmide heakskiitmisega viivitamine tekitab minu jaoks suuri probleeme, sellepärast et see ei ole liikmesriikide ülesanne. ja me peame kuidagi maksmata arvete hulka vähendama kui me kogu aeg äh, maksmist edasi lükkame, siis äh, läbi selle me vähendame ka eelarvet varjatud moel. ja me vähendame nüüd reaalselt hääletatud programme, see on aga tõsine probleem. Jean-Paul Donano rääkis eile sellest põllumajanduskomisjonis, mina ise olin kalanduskomisjonis, seal on samasugune pahameel eelarvekärbete suhtes, sest eelarve ise oli juba väga tugevalt vähendatud. ma arvan, et me peame ühiselt jõudma järeldusele, et nõukogu ei võta vastutust eelarvepoliitika elluviimise eest, EFSI näiteks, tegemist on ju poliitikaga, mida me jagame pealekauba, EFSI ühtekuuluvuspoliitika. Kreeka küsimus. julgeolekuametid, kõik need on poliitilised küsimused, mis on jagatud pädevuses, kuid nõukogu ei võta siin eelarvekohustusi enda kanda. meil jätkub pidev dialoog ju nõukoguga ja ma arvan, et meie siin eelarvekomisjonis peaksime tugevamalt ennast väljendama ja viitama sellele kaksikmoraalile, mida nõukogu siin praegu eest veab. ma arvan, et me oleme jõudnud olukorda, kus meie mõõt on täis, ehkki me arvasime seda juba eelnevalt, kuid praegu on meie ees probleemid, mida ei saa enam ainult dialoogiga lahendada. peame äh, nõukogu hoiatama, et me kavatseme viidata nende vastutustundetusele ja lõhele, mis on vastu võetud otsuste ja eelarvekärbete vahel. aitäh, proua Mirjada. ma tänan härra Fernandest väga hea ülevaate eest ja ma ei hakka üle kordama kõike, mida öeldi, me kõik oleme ühel meelel siin. jah, me peame äh, hoolikalt äh, mõtlema selle peale, kuidas saaks olla sotsiaalselt edumeelsed ja sotsiaalfond annab siin oma panuse. meie Iirimaal jah, oleme mures ka kalanduse ja põllumajanduse pärast, sest need on meie majanduse allikad ja äh, panustab kõige rohkem majandusse ja nüüd on vaja mõelda selle peale, kuidas kaitsta neid valdkondi, samuti noorte tööpuudus, kuidas vähendada, see on probleemiks kõikjal Euroopas. Nemad on ju kõige kaitsetumad ja kriis on neid eriti rängalt tabanud nii et mina toetan kõike, mis eh, need probleemidega tegeleb. ja peame mõtlema selle peale, kuidas eh, jah, eh, eelfinantseerimist tugevdada komisjoni poolt, eriti nende programmide puhul, kus on hea abi kasutamise määr olnud ja peame vaatama ka, kus on vähe, vähe abivahendeid seni kasutanud, miks see nii on ja ka kuidas liikmesriikidele jagatakse äh, Ähm, toetust, kes äh, võib-olla ei saa, ei oska neid nii hästi ära kasutada, rahalisi vahendeid peab vaatama seda ja härra Fernandes, teil on väga tubli toetus parlamendi poolt ja tähtis on, et me punastest joontest üle ei astu. aitäh, kas härra Fernandes saaks selle arutelu kokku võtta nüüd, palun? Äh, vabandust, härra Maragal veel enne Mm, gracias, presidente. Muy, muy breve. suur tänu. väga lühidalt. üks üldine märkus. kuulanud ära härra Ferrandese aruande, siis see oli väga selge, sõnaline. ja mis puudutab meie ootusi sellest eelarvest, kõik oli kenasti kajastatud. samuti olid hästi kirjeldatud ka suhted nõukogu ja komisjoniga. minu järeldus on järgmine, meil on siin suur koalitsioon meie kojas. E, e, jah, e, see on õigustatud, sest meil on nüüd ka sellised fraktsioonid, kes on euroskeptilised. aga näib, et nõukogu on see, kes nüüd ei usu Euroopasse nõukogu on euroskeptiliseks muutunud. Nad ei võimalda peamist juhtimise instrumenti, eelarvet, tagada kindlustunne. Nad lausa pärsivad Euroopa eksistentsi sellega. ma arvan, et et meil on selle kohta selged tõendid nüüd. me teame, et me peame tõsiselt rääkima eh, MFF-i muutmisest, me peame valmistuma selleks lahendiks ja see saab olema meie jaoks väga tähtis ja kasulik lahing, pluss raport nende kuulsate omavahendite kohta. sel aastal jällegi me oleme ju selgelt näinud, et tegemist ei ole mitte Euroopa Liidu omavahenditega, vaid liikmesriikide omavahenditega siiski. jah, tõesti, meil on midterm review vahearuanne ette nähtud, räägime sellest septembrist. nüüd annan sõna härra Fernandesele, kes võtab selle arutelu kokku ja see arutelu näitas, et talle on väga laiapõhjaline toetus. Eh, ma tänan. Eh, jah, kui me eh, järgmine kord selle juurde tagasi tulema, siis on ka olemas juba nõukogu seisukohtade kohta meil koostatud töödokument, ma usun, et eelarve komisjoni sekretariaat äh, valmistab selle ette ja sügisel tuleme siis selle teema juurde tagasi ja see dokument saab olema juba palju põhjalikum. kui me ei käivita programme ega korralda konkursse, kui me ei võta vastu rakenduskavasid, äh, siis me ei kasuta eelarvevahendeid ja ei saavuta oma eesmärke ja siis leitaksegi, et siin ja seal on väga hea kärpeid teha, sest äh, vahendite kasutamine on olnud nõrk. nii et vahendite kasutamise võimet tuleb väga tõsiselt võtta, inimesed arvavad, oh, Horisont kakskümmend kakskümmend äh, ei leia nii palju ärakasutamist kui pidanuks äh, ja sellepärast saab edasi lükata ka edasiste konkursside pakkumishanke konkursside korraldamise ja saab kärpeid seal teha ja siit jällegi kannatab edasine rakendamine. ühtekuuluvus rakenduskavadega on just nii. nüüd, mis puudutab territoriaalset koostööd, meil on seitsekümmend kuus programmi ette nähtud ja ainult kolmkümmend seitse on heaks kiidetud nendest. selge, et kui me ei kiida programme heaks, siis territoriaalne koostöö jääb tulemata viissada kuuskümmend rakenduskava on liikmesriikide peale kokku ja kolmsada seitsekümmend kaheksa on ainult heaks kiidetud aastal kaks tuhat kuusteist. MFF kestab meil aastani kaks tuhat kakskümmend. ühel heal päeval me hakkame ju ka arutama edasist MFF-i nüüd, mis puudutab kärpeid. üks B eelarve jagu. seal on kakssada kakskümmend miljonit kärbitud maksete alt. ja palju on kärbitud just territoriaalse koostöö vallast. nüüd teine eelarve jagu, maaelu areng, nelikümmend viis koma seitse miljonit kärbiti põllumajandusest ja suured summad ka kalandusest. aga kooli puuviljakava ei kärbitud ega otsetoetusi ei kärbitud. aga see tekitab küsimusi nüüd maksete kava kohta, payments plan meil oli komisjoni ja nõukoguga kokkulepe, millest tuleb kinni pidada. see tähendab seda, et ei saa kärpida makseid, mis õõnestavad äh, seda kokkulepet, millele me kõik alla kirjutasime. nimelt, et äh, tasumata arveid äh, vähendame kahesaja miljoni võrra. nüüd, mis puudutab Kreekat ja kolmkümmend viit Eh, miljonit, me ei tea, millised tagajärjed sellel lubadusel on eelarvele. me ainult loeme komisjoni pressiteadetest selle kohta, aga mingisugust otsest informatsiooni me komisjonilt saanud ei ole, eh, kuidas on lood kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelfinantseerimisega, kuidas see täpselt toimuma hakkab. nüüd eelfinantseerimise määrad, ma eeldan, et kui me määrust ei muuda, siis jääb kaasrahastamine seitsmekümne viiele protsendile ainult. saab näha, milline on komisjoni seisukoht siin. ma eeldan muidugi, et siin saab asjale läheneda erinevalt, aga minu lähtepunkt on, et komisjon peab tegema omapoolse ettepaneku kõigepealt. ja ütlema, kuidas on lood selle kolmekümne viie miljoniga, tegemist ei ole ju uue rahaga, vaid Kreekale ette nähtud rahaliste vahenditega, mis olid eh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend mitmeaastases finantsraamistikus juba olemas. nii et ma tänan nüüd kolleege, eh, kes sõna võtsid, suur tänu teile toetuse eest. meil võib võib-olla on poliitilised seisukohad erinevad, küll aga me oleme kõik nõus sellega, et on vaja kinni pidada sellest mandaadist, mis me saime täiskogult. ja e, tegemist oli mandaadiga, mille poolt mitte kõik ei hääletanud, küll aga suur enamus toetas seda ja nüüd kogu parlament peab seda kaitsma. see ongi demokraatia ja öö, e, oma lubadustes kinnipidamine, mis pälvib austust ja nõukogult peame ka seda nõudma, et nemadki oma kin-, lubadusest kinni peaksid MFF-i osas ja eh, kõik vastaks sellele, mida nad on deklareerinud ja loodetavasti siis suvepuhkuste ajal need liikmesriigid, kes alati hääletasid eelarvele vastu, isegi kui nad varasematel aastatel on seda toetanud, eh, siiski äh, Eh, annavad eh, signaali, et nad ei ole euroskeptikud, vaid seisavad Euroopa eest. aitäh! aitäh üldraportöörile! soovime teile mõnusat ja väljateenitud, auga väljateenitud puhkust. loodan, et säilitate oma teravuse selleks, et eh, taastataks kulukohustuste määr, mida meil vaja on. tõsi on see, et äh, selline olukord võib euroskeptikutele ju hoogu juurde anda. nüüd läheme teiste jagude juurde kolmanda jao juurest ja nüüd saab sõna härra Tepe. aitäh, kõigepealt vabandan, et ma ei olnud siin koosoleku alguses pidin osalema hääletusel libe komisjonis. esimees, kallid kolleegid, tahaksin kõigepealt rääkida teistest jagudest, tehes vahet muidugi meie institutsiooni, parlamendi ja teiste institutsioonide vahel. mis puudutab parlamenti, siis olen nõus äh, oma kolleegiga, mul on ainult üks piibel, millest ma lähtun, tekst, mis võeti vastu täiskogul ja lähtuvalt sellest tekstist teen kolleegidele ettepanekuid arvude suhtes. hoiatan kolleege, et siin on väga olulised punktid läbirääkimistel mis mõjutavad äh, personali hulka. ma ei tea, kas te sellest rääkisite, jah, me möödaminnes mainisime seda, ütles esimees. triloogi jooksul, mis toimus üleeile, selgus, et komisjon ja nõukogu avaldavad meile tugevat survet, et me peaksime kinni artiklist kakskümmend seitse, millele kirjutati alla mitmeaastase finantsraamistiku heakskiitmise. selles artiklis on kirjas iga institutsiooni ja nendest sõltuva organi viieprotsendiline personalikärbe kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks, see, mis, mis tähendab üheprotsendilist kärbet aastas. mina vaidlesin tuliselt Äh, sellele kärpele vastu parlamendi nimel, kuid probleem on endiselt õhus. lugupeetud esimees, ma arvan, et te peaksite meie komisjoni nimel astuma teatud samme ja pöörduma peasekretäriaadi poole, sellepärast et meie kutsume oma resolutsioonis peasekretäriaati üles läbi vaatama ametikohtade probleemi parlamendis ja vaatama kas, kas viieprotsendiline kärbe viidaks õigeaegselt läbi ja organigramme kohaldataks vastavalt. meie tuletasime peasekretärile meelde, et et täiskogu avaldas seda soovi ja et meie jaoks on see vajalik selleks, et me saaksime korralikult oma tööd teha. Need piirangud on väga tugevad parlamendi osas, kui tuletame meelde, et meil loodi hiljuti uus fraktsioon siin ja uue fraktsiooni loomine tähendab rahanduslikus ja ka personaliplaanis suuri mõjutusi. ma ei hakka siin selle uue fraktsiooni kvaliteedist rääkima, aga ühe uue fraktsiooni, suure fraktsiooni loomine parlamendi raames tähendab neljakümmend kolme lisatöökohta. nii et tegemist on väga kiireloomulise ja tundliku küsimusega Euroopa Parlamendi raames, kuidas me saame endale lubada neid neljakümmend kolm uut töökohta, mina ei tahaks neid mitte kõiki anda proua Le Peni sõpradele. nii et see oli siis äh, minu sissejuhatus parlamendi eelarvesse, nüüd tulen teiste institutsioonide juurde Ehm, Euroopa Kohus ja Kontrollikoda, paar tehnilist märkust kõigepealt, teistel institutsioonidel on palju lihtsam töötada nõukogu dokumendi alusel kui komisjoni dokumendi alusel, sellepärast et nõukogu näitab iga artikli puhul, milline on alus, milline on kärbe ja kuidas jõutakse uue arvuni. komisjon ei võta endale vaevaks seda teha, see tähendab, et meie peame ise kärpemäära arvutama ja mida see lõpuks meile tähendab mul on väga hea meel, et nõukogu on väga kvaliteetselt oma dokumente koostanud. siin on üks anomaalia, mille kohta ma tahaksin küsida teiste arvamust. kontrollikoda institutsiooni kohta käiv kogusumma on väiksem kui see, mida komisjon pakub kontrollikojale, komisjon pakub ühe koma koma üheksakümne nelja protsendist kärbet, aga me võime öelda üldiselt, et kui iga kord, kui mõni institutsioon peab midagi komisjonile maksma, siis komisjon oma huvisid ei hu,, ei unusta ühegi summa puhul. pärast seda anomaaliat on ka teatud vastuoksus Euroopa Kohtu puhul. ma olen täiesti veendunud, et nii komisjon kui nõukogu ei ole arvesse võtnud võtnud äh, Euroopa Kohtu kasvu järgmiste aastate jooksul. loomulikult on äh, liikmete ja nende kaastöötajate arv unustatud, kuid kogu haldusaparaat peab samuti kasvama, kes toetavad uusi kohtunikke nende töös komisjon ja nõukogu ei võta siis arvesse seda, et Euroopa Kohus arvab, et tal on vaja rohkem tõlkijaid äh, nende dokumentide jaoks, äh, mida hakkavad lugema uued kohtunikud, kui kohtunikud ei saa kiiresti tõlgitud dokumente peame arvesse võtma ka, et juriidiline keel on väga spetsiifiline, seega ükskõik millist tõlkijat ei saa palgata. kui seda kõike arvesse ei võeta, siis äh, praegu läbiviidav reform ei äh, saa toimida bürokraatlike tõkete tõttu. mina seega eelistan siin institutsiooni Euroopa Kohtu seisukohta äh, nõukogu ja komisjoni seisukohale üldjuhul ma ei hakka siin kõiki institutsioone läbi võtma, võin öelda järgmist, mis puutub nõukogusse ja vähemal määral ka komisjoni, on selge, et nad ei võta kunagi tõsiselt lisakohustuste palvet institutsioonide poolt turvalisuse suurendamiseks. meie oleme siin parlamendis Äh, langetanud otsuse turvalisust suurendada, kuid nõukogu ei ole seda tunnustanud ja ka komisjon mitte teatud määral. nii et äh, komisjon ja nõukogu võin selle olukorra siis kokku võtta järgmiselt, ametnikke on vähem, personalikärbe puudutab ametnikke, kui kuluhüvitisi, varustust, nii et meil on vähem inimesi, kes saavad vähem raha, neil on vähem häid töö tegemise võimalusi ja nad ei saa ka informatsioonile piisavalt hästi ligi ma vaatan juhtumipõhiselt kõik institutsioonid läbi ja vaatan, mida see igaühe puhul tähendab ja teen iga institutsiooni kohta raporti. komisjoni dokumendis vähem, nõukogu dokumendis on teatud paindlikkus välisteenistuse osas, ma ei tea, mis põhjusel, samas kui kõikide teiste institutsioonide puhul on ette nähtud kärped, samas kui administratiivselt ei ole välisteenistusele kärpeid ette nähtud, ma ei räägi siin assigneeringutest, see käib kolmanda rubriigi alla, kus härra Fernandes on vastutav. nii et ma vaatan välisteenistuse olukorra läbi väga kriitiliselt ja vaatan siis äh, selle läbi sama kriitiliselt kui komisjon on vaadanud äh, kõik ülejäänud institutsioonid läbi. see oli siis minu poolt kõik, ootan kolleegide märkusi. aitäh nende täpsustuste eest, härra raportöör. välisteenistus, mis viib ellu väga selget Euroopa Liidu välispoliitikat. kõik teavad ju, et Euroopa Liidul on olemas välispoliitika, ei noh, see oli nali nüüd äh, kutsun kõiki üles tegema võimalikult lühidalt, sellepärast et tõlge on meil tellitud kella poole kaheteistkümneni. härra Manka, palun. suur tänu teile, esimees, meie arutelude jooksul mis puudutab härra Fernandese raportit, vaatasin ma neid arve, mis puudutab Euroopa Parlamendi eelarvet ja tõesti üllatas mind see, et kui me vaatame näiteks sissetulekute osa kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, siis me näeme, et siin on vahe kakskümmend kaks miljonit. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal näeme me eh, tulude osas madalamaid eh, summasid kui kaks tuhat viisteist. kui me vaatame näiteks eh, üüri, kaks koma seitse miljonit kaks tuhat seit-, neliteist, nüüd aga vaatame, elame, näeme, praegu ei tea täpselt, millised need eelarveread saavad olema, eh, aga igal juhul eh, kahekümne kahe miljoni eh, võrra saame me kohe oma sissetulekuid suurendada. kui ma vaatan aga kulude pooli ja vaatan, et siin on viiskümmend või kuuskümmend miljonit umbes eurot, kus kulud suurenevad, nii et kokkuvõttes näeme me kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves ülejääki. mikspärast me eelarvestame seda tavapäraselt praegu, võiksime kasutada seda raha ähm, maksta meie äh, hoonete eest, ma ei ole kunagi näinud selliseid äh, menetlusi, ma olen eelarvega äh, tegelenud nii liikmesriigis kui ka mujal ja ma ei saa aru, mikspärast selline kummaline lähenemine on meie eelarvele kui me vaatame meie väliseid teenistusi, siis viiskümmend miljonit on nende kulud kasvanud kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga võrreldes ilma igasuguse põhjuseta. restoranid, me oleme toetanud eh, meie söögikohti nelja miljoniga kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja nüüd ainult kolmkümmend üks koma kolmkümmend kuus miljonit kaks tuhat kuuteist, eh, kaks tuhat kuusteist. mis siis juhtus äh, kas on meil olnud mingisugune teine hankemenetlus või midagi muud, tahaksin äh, igatahes kuulda teie selgitusi nendele äh, erisustele. ma ei näe seda igal juhul äh, kui sobiv eelarvestamise viis. härra Depreega olen täiesti nõus, et institutsioonid saavad oma töötajate arvu suurendada ühe protsendi võrra. kui me näeme kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta vahel eh, parlamendi personali, siis nelikümmend neli uut kohta on loodud ja samal ajal eh, allhanke korras me eh, anname võimaluse palgata inimesi väljaspoolt parlamenti, aga me ei tea, kui palju täpselt. nii et minu arust selle asemel, et töötajate arvu vähendada, me lõpuks suurendame seda ja me isegi ei tea, kui mitme võrra Need, kes kahe tuhande üheksandal aastal juba siin olid, ilmselt mäletavad, et siis Euroopa Parlament kiitis heaks auditi äh, äh, julgeoleku ja Inlo äh, peadirektoraatide jaoks kaksteist inimest teevad seda auditit, see on siseaudit, otse peadirektorile antakse sellest ülevaade. ma ei taha muidugi peadirektorit äh, Eh, siin kuidagi rünnata, kõik on hästi, aga me ei saa eh, ilma arvet teadmata eh, praegu juhtida parlamenti sellisel moel. nii et vaadake kõige tõsisemaid probleeme. Safe peadirektoraat, vaadake nende auditit, kasutades ilmselt meie siseauditit, ehk oleks võimalik selles valdkonnas teha asju korralikult. aitäh! panin igal juhul kirja, et äh, pean peasekretärile saatma kirja, sest meie oleme eelarvekomisjon ja me peame olema teistele eeskujuks äh, avaliku raha kasutamise osas, eriti just parlamendis. ma näen, et teisi sõnasoovijaid ei ole me peame lõpetama enne poolt kahtteist, nii et see on väga hea. härra Depre, võib-olla tahate selle arutelu kokku võtta? lugupeetud esimees, ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida ütles härra Manka. ma arvan, et tõepoolest on väga oluline, et peasekretär tuleks meie komisjoni nii parlamendi personaliküsimustes kui ka nende küsimuste osas, millele viitas härra Manka, usaldusväärsus ja läbipaistvus. ma muidugi ei arva, et see kohe toimuks. ma arvan, et me peame nüüd kokku võtma kahe tuhande viieteistkümnenda aasta paranduseelarve kui proua Gardia Sabal on valmis selleks, siis võib-olla saab ta meile rääkida kahe tuhande viieteistkümnenda aasta paranduseelarvest. suur tänu. suur aitäh selle informatsiooni eest eh, ja saan teile anda järgneva ülevaate. eile tehti paranduseelarve number kuus osas uus ettepanek igal aastal äh, on tegemist sellise tehnilise teavitusega, äh, räägitakse omavahenditest, äh, tegemist on parenduseelarvega, mis viimastel aegadel on meile palju peavalu valmistanud, nüüd seda eelarvet on liikmesriigid ka positiivsemalt näinud, sellepärast et kaheksasada üheksakümmend kaks miljonit eurot on seal vähendusi, see ei ole nüüd äh, nii palju, aga see on ikkagi parem, äh, et nad ei pea seda maksma, hakkama, sellepärast et äh, meie tulude read olid suuremad, kui alguses oodati. komisjon ei tea, kas tuleb uus paranduseelarve, selles osas ei ole veel informatsiooni, peame ootama ära, kuidas nad otsustavad Äh, loomulikult äh, ka kokkulepe Kreekaga mõjutab meie eelarvet, aga me ei tea täpselt veel, milliseid eelarvepoliitilisi mõjusid see avaldab. Äh, nii et meil on vaja veel piisavat informatsiooni koguda selleks, et midagi konkreetselt öelda eelarve kaks tuhat viisteist osas. aga uus solidaarid-, solidaarsusfond tuleb ellu kutsuda, praeguseks ei ole meil veel äh, ametlikke dokumente selle kohta olemas, aga põhimõtteliselt on see vajalik paranduseelarve jaoks, sellepärast et eh, juba eelnevalt eh, mobiliseeritud eh, vahendite tõttu ei ole meil ühte lisaeelarvet veel vaja kokku panna. seda oleme me ka triloogis juba öelnud, et meil on vaja vastavaid dokumente, kujutab, et ma kujutan ette, et meil ei ole probleeme selles osas, rohkem informatsiooni mul selle kohta ei ole nii et ainult parandusjärelevalve kuus on siis kõne all. aitäh nende täpsustuste eest, me tuleme selle küsimuse juurde septembris tagasi, siis teame ka rohkem Kreeka kohta ja selle kohta, kuidas see eelarvet mõjutab. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kohta küsimusi ei ole, seega oleme nüüd eelarve osa läbi vaadanud ja annan sõna üldraportöörile, kes võtab kokku pilootprojektid. Oui, sur les projets pilotes et sur euh, les... pilootprojektid ja ettevalmistavad töö. meil on ettepanekute osas inflatsioon, mis näitab, kui tõsiselt äh, võtavad parlamendisaadikud oma tööd ja kuidas nad soovivad äh, leida uusi võimalusi, et äh, vastata kodanike soovidele. kolmsada kolm uut taotlust esitati kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. kas Jose Manuel saab meile nüüd öelda, kuidas selle tööga tuleb edasi minna, sellepärast et äh, pilootprojektid tuleb esitada eelarve paranduse ettepanekutena ja need tuleb esitada hiljemalt kolmandaks septembriks kell kaksteist. Obrigado, senhor presidente. As emendas efetivamente têm que ser apresentadas. suur tänu. Äh, muudatusettepanekuid äh, tuleb teha ja seda kolmandaks septembriks. ma arvan, et kümnenda septembrini on meil aega äh, selleks, et fraktsioonid vaataksid need muudatusettepanekud üle katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete nimekiri ja number näitab, et kolleegid on väga huvitatud sellistest projektidest. Mhm. nagu öeldud, on meil kolmsada kolm ettepanekut, kakssada kuuskümmend üheksa pilootprojekti ja kolmkümmend neli ettevalmistavat projekti. tõepoolest, muudatusettepanekuid saab esitada kolmanda septembrini, ma arvan, et äh, muudatusettepanekuid saab arutada vist fraktsioonides kümnenda septembrini. meil on siin väga piiratud Äh, varu ja sellepärast me kasutamegi siin paindlikkuse instrumenti. meil on siin ainult nelikümmend miljonit maksimaalselt pilootprojektide jaoks ja viiskümmend miljonit ettevalmistavate meetmete jaoks. see öö, äh, nimekiri aga nõuab kolmsada kolmkümmend üheksa miljonit, see on aga võimatu saavutada. komisjon annab meile ähm, hinnangu A ähm, suurele osale projektidest sada seitsekümmend kolm projekti on saanud äh, äh, tähe C ja kuuskümmend projekti tähe D nelikümmend neli projekti on saanud D ja me peame vaatama, kuidas neid projekte paremaks muuta, igal juhul on kõik projektid olulised ja neid saab alati paremaks muuta. samuti on kõik projektid meie jaoks olulised selleks, et meil oleks suurem konkurentsivõime, parem kvaliteet projektide puhul ma räägin siin äh, väikestest varudest. me ei tohi unustada ka rubriiki üks A, kus meil on kaheksakümmend kuus pilootprojekti ja üksteist ettevalmistatavat meedet nelikümmend seitse on saanud äh, C hind ja üks B on meil kuus A ja üks B on seal järgmises eh, seitsekümmend kaks A projekti järgmises rubriigis kuus A-d, neliteist B-d, nelikümmend üks C-d, jagu neli, meil on kakskümmend seitse pilootprojekti, kuus ettevalmistavat meedet, kaks A, neli B, kakskümmend üks C, jagu viis, parlamendi esindajad seitse pilootprojekti ja kolm A, kaks B ja üks C ja meil on siin piirangud, millest ma rääkisin, meil ei ole varusid väga paljudes jagudes loomulikult äh, teeme kõik omalt poolt, et meil oleks varusid kõikides jagudes pilootprojektide ettevalmistavate meetmete jaoks, meil on juba hindamine käigus ja sellepärast öö, äh, ütlesingi, et öö, äh, hine B peaks öö, muutuma hindeks A kõikide välja pakutud, pakutud projektide puhul. igal juhul tänan kõiki parlamendisaadikud jõupingutuste eest, kes on esitlenud pilootprojekte, mida saab muidugi alati paremaks muuta. siin on ka pilootprojekte, mis, mille puhul on olemas juba vastavad programmid, kuid ma tänan siiski parlamendisaadikuid Äh, algatuse eest ja ka äh, esitatud projektide kvaliteedi eest. aitäh üldraportöörile, seega varusid on vähe ja peab vaatama, et äh, nende jagude puhul, kus varu on, et see võimalikult hästi ära kasutatakse ja teiste jagude puhul tuleb see varu leida ja seega kõik, kes on esitanud äh, pilootprojekti või ettevalmistava meetme, äh, et nad valmistaksid ette muudatusettepanekud ja äh, kutsun kõiki üles ka liikuma kategooriasse A. siin meil küsimusi ei ole, seega saame minna olukorra juurde Vahemerel ja holistliku rändekäsitluse juurde härra Depre, palun. aitäh. ma ei hakka võtma kokku olukorda Vahemerel, see oleks liiga auahne, püüan lihtsalt äh, teatud arvamust väljendada. pärast seda, kui komisjon võttis vastu oma rändekava. minu arvamus, mis teile juba saadeti, koosneb kolmest osa. kõigepealt osast, kus me kiidame komisjoni rändekava algatust. esimest korda on tegemist suhteliselt kaugele püüdliku programmiga teatud küsimusi seal siiski ei käsitleta, kuid tegemist on siiski küllalt auahne ettepanekuga, eriti mis puudutab ümberpaigutamist ja ümberasustamist, nelikümmend tuhat ümberasustamist ja kakskümmend tuhat ümberpaigutamist juba äh, tunnustatud pagulaste puhul. nii et need neli esimest punkti puudutavad toetust äh, komisjoni algatusele ja lisaeelarve meetmetele, mis on sellele kavale ette nähtud. punktides viis ja kuus ma tahaksin siin meie komisjoni toetust, nendes punktides tahan, et komisjon viiks läbi hindamise, me näeme olukorda ainult ühe aasta lõikes, aga aasta pärast sisseränne ei lõpe, Frontex saab teha pikaajalisi äh, hindamisi selle kohta, mis võib hakata toimuma järgnevatel aastatel, nii et kuivõrd me hakkame peagi läbi vaatama mitmeaastaste finantsraamistikku, siis ma palun siin komisjonil hinnata vajadusi, mis võivad tekkida meil homme, eriti just rände, lõimimise ja varjupaiga osas, see on siis Amifi fond ja me peame seda arvesse võtma ka mitmeaastases finantsraamistikus. teiseks ma palun meie komisjoni toetust äh, Amifi fondi muutmiseks. kui me praegu õiguslikku alust vaatame, siis me näeme, et see alus, mis lubab meil makseid ja kulukohustusi selle fondi puhul, siis tuuakse seal välja terve rida programme, aga need programmid ei vasta meie eelarveridadele. mul on tunne, et meie eelarve on jäänud kinni eelnevasse faasi ja läbi selle ei saa rahastada Amifi fondi. seega on meil vaja muuta eelarveridu, nii et me saaksime välja tuua fondi sees erinevad programmid eelarvevahendid, mis on meie käsutuses ja teatud paindlikkuse. viimane osa, toetan siinkohal härra Kaieri öeldut, toob välja vajaduse Frontexit ja teisi ameteid ära kasutada. EASO jääb siin kõrvale, kuid teised ametid on olukorras, kus äh, neile antakse lisavahendeid ja siis nõutakse personali vähendamist, samas usaldatakse neile missioone, mis on strateegilise loomuga. nii et äh, lugupeetud esimees ja kallid kolleegid, need olidki siis põhielemendid minu arvamuse puhul, mida ma kavatan, kavatsen esitleda libe komisjonis. aitäh, härra Tepre! aitäh selle selge sõnavõtu eest meil on ette nähtud lühike arutelu. proua Kardia Saval. Eh, suur tänu. kolleeg Depre ütles eh, juba, et eh, juba tema äh, sissejuhatavas sõnavõtus, et ta palub äh, seda, et meie võtaksime mingisuguse positsiooni, sotsiaaldemokraadid igal juhul teda toetavad, me toetame kõiki neid punkte, mida te praegu mainisite, eriti just tulevaste vahendite hindamine on väga oluline selleks, et me tõepoolest äh, saaksime ka äh, tõesti äh, tegutseda. see on seotud ka mitmeaastase finantsraamistikuga, nii et te võite meie fraktsiooni toetusele loota. aitäh. härra Dušovski. Děkuji, pane předsedo. Já můžu říct... Suur tänu teile, juhataja võin öelda, et Rahvapartei poolt toetame me äh, härra Depre ettepanekut eelarve suurendamine Frontexi jaoks ning teiste ametite jaoks on väga oluline, see on prioriteet, äh, et tegutseda äh, pagulaskriisiga. Eurojusti, Europoli jaoks ette nähtud vahendid Äh, on äh, ettepanek, äh, ettepanek on samuti ka inimjõudude arvu suurendada. me peame mõtlema nende kärbete poliitikat, sellepärast et nendel agentuuridel on aina enam tegemist. nii et meie peaksime siin töötajate arvu vähendama, aga mõned Eh, agentuuride puhul, nagu me kuulsime eile Eurojustis, eh, et eh, nende kohtumiste arvud selle kuuni on tegelikult olnud sama palju on neid kohtumisi olnud kui eelmisel aastal tervikuna kokku, nii et neil on vaja rohkem ressursse, rohkem eelarvet, et nad saaksid aidata võidelda terrorismi vastu ning seista vastu äh, pagulas- eh, ja põgenike vooludele. Eh, daamid ja härrad, minu käes on ka eh, ravimiagentuuri eelnõu. ma olen töötanud nelja aasta jooksul ka äh, Äh, tänaval sotsiaaltöötajana ma tean täpselt, äh, kuidas noored äh, narkomaaniani jõuavad, kuidas nad uimasteid tarbima hakkavad ning inimesed, kes uusi sünteetilisi uimasteid proovivad, nende arv on väga oluline. seda ei tohi alahinnata. paljud illegaalsed ained on jõudnud Euroopa turule ning väga sageli me ei suuda vastata sellele väljakutsele uimastikuriteod on aga kõige hullemad kuriteod üldse. palun näidakem, et me oleme valmis ja võimelised äh, äh, reageerima ja siin pakuksin ma ette, et äh, EMCCD agentuuri vahendeid tuleb suurendada selleks, et psühhoaktiivsete ainete vastu võidelda. nii et kutsun üles härra Depreed et palun arvestage või mõelge selle peale. ning ka minu kolleegid äh, sotsiaaldemokraatide ridades ja teiste poliitiliste fraktsioonide ridades, palun toetage seda äh, uimasti agentuuri äh, eelarverea kasvu. siiamaani olid trendid ja tendentsid väga head, aga nüüd uimasti kasutajate arv kasvab hoogsalt aitäh, seda kindlasti võetakse kuulda, proua Vana, palun. suur tänu teile, esimees, Roheliste nimel tahaksin ma tõepoolest ka äh, toetada raportööri seisukohavõttu, tegemist on väga hea tasakaalus äh, raportiga ja me toetame neid nõudmisi. teeme punkti seitsme kohta aga Frontexit puudutava muudatusettepaneku, ka siin äh, komisjonis rääkisime me just hiljuti Frontexi äh, peadirektoriga ning äh, me tervitame sõna-sõnaliselt nende vahendite suurendamist, see läheb aga mandaadist kaugemale, me tahame selgemat seisukohavõttu tõttu äh, muidugi direktor oma seisukohas ütles, et ta, äh, tema jaoks on inimeste elude päästmine äh, prioriteet, aga Frontexi eesmärk on ju piire kaitsta ja siin punktis seitse on siin küsimus tagasisaatmise kohta. me teeme muudatusettepaneku, mis seda küsimust laiendab. nimelt siis info mandaadi kohta mis on Frontexi tuumtegevused ja prioriteedid. me toetame ka äh, väga selgelt, oleme ju alati nõudnud, äh, et kriitikat tuleb teha sellele, et äh, Euroopa asüüliküsimustel on liiga vähe vahendeid ette nähtud. asüüliametil või bürool peaks olema tulevikus suurem roll, sest et siin on eelkõige vaja liikmesriikide toetust ning kontseptsiooni tuleb äh, luua ka Euroopa äh, asüülipoliitika osas, need küsimused on mulle väga tähtsad, sellepärast et just sellel agentuuril peaks olema varajase hoiatuse ja kriisijuhtimise süsteem äh, ning seetõttu on neid vaja tugevamini toetada. ja sellepärast me toetame just seda muudatusettepanekut ja seda väljaütlemist siin. proua Nirjada, palun suur tänu. ka meie tahaksime toetada härra Depreed raportöörina väga hea arvamusega, on tegemist minu silmis eh, mõned asjad, mida te siin eh, välja tõite ja mis on ka meie jaoks tähtsad, esiteks hinnang ja seda, see, kuidas eh, siin vastutust ja koostööd suurendada agentuuride vastu, sellepärast et me ei saa loopida raha, kui me ei tea, et see läheb õigesse kohta ja tahaksin teada ka, millised on integratsiooniprogrammid ning kui mõjusad need saavad olema. nii et me saame siis väga kaugele ulatuvalt näha, kuidas me saame parimal võimalikul moel seda jagada, aga ma igal juhul teie arvamust äh, jagan ja suur tänu teile. suur tänu äh, teile, ka mina tahaksin teid tänada tahaksin tänada ka härra kolleeg Dubreed väga hea raporti ettepaneku eest, tahaksin eh, aga öelda, et me räägime siin üldisest eh, Vahemere ruumi hinnangust, mis puudutab pagulaste suurt arvu ja siin me näeme ikka ja jälle väga kaugele ulatuvaid uusi võimalusi. Eh, näiteks see, et põgenikke tuleb aidata äh, õigeaegselt ja õiges kohas, nii et nad seda ohtlikku teed üle Vahemere ette ei peaks üldse võtta, võtmagi, selleks on vaja ka aga äh, rahalisi vahendeid, muidu jäävad need lihtsalt äh, sooviks ja mingisugusest terviklikust lahenemisest ei olegi üldse juttu. siin peaks olema näha vahendeid ette äh, selleks, et äh, meil oleks võimalik mõistlikult läbirääkimisi pidada, sellepärast et kõik äh, läbirääkimised lõpevad ikka ja jälle raha küsimustega ja ilma rahata midagi lahendada ei saa. ja kui me Euroopa Liidus anname välja palju raha, äh, aga sellel ei ole mingisugust mõju ja inimesed ikka hukkuvad Vahemere lainetes, siis siin tuleb teha midagi konkreetselt mõju suhtes ära ja sellesse on mõistlik ka raha minu arust investeerida, aitäh aitäh kõigile nende märkuste eest, härra Depre, lõpetuseks teile veel sõna. aitäh teile lühidalt. aitäh kõikidele kolleegidele teie kommentaaride eest, mis olid positiivsed. vaatan läbi kõik muudatusettepanekud väga tähelepanelikult, selleks et meil oleks võimalikult hea tekst lõppkokkuvõttes ja mis saaks võimalikult laialdase toetuse meie komisjonis. aitäh, tuletan meelde, et muudatusettepanekud tuleb esitada tänaseks kella kolmeks ja et septembris hakkame hääletama ja libe komisjon väljendab oma arvamust ilmselt siis kuueteistkümnendal novembril. nüüd lähme hääletuse juurde ja enne kui hääletama hakkame, tahaksin kontrollida, kas elektrooniline süsteem toimib. kaart dans les appareils pange kaardid palun hääletusmasinasse. meil on kõigepealt esimene test. hääletus on alanud. kas olete kõik hääletanud? meil on veel neli häält puudu. kakskümmend seitse kaarti pandi masinasse, aga kakskümmend neli on ainult hääletanud. kolmteist lasevad teistel enda järel oodata. kas teil ei ole kaarti? on küll. Donc on ajoutera votre, votre vote lisame teie hääle siis, me oleme nüüd kahekümne viie juurde jõudnud. kas te olete ikka kõik hääletanud, kõik need, kes on kaardi masinasse pannud? kaks häält on ikka puudu. Ça y est, c'est bon. Scrutin est clos. Nüüd on kõik hääletus on lõppenud. esimene hääletus puudutab finantsmäärust Euroopa Liidu eelarveme jaoks, proua Kressle raportiga on tegu. võib-olla saab proua Kressle lühidalt selle raporti kokku võtta, enne kui hääletuse juurde asume, ei, siis hakkame hääletama. teen ettepaneku, et meil toimuks nimeline hääletus, hääletus on alanud Il manque un vote. üks hääl on puudu. härra Depre, kas te hääletate? hääletus on lõppenud. härra Zani hääl lisandub selle juurde. nüüd on siis kakskümmend kaheksa poolthäält, üks erapooletu, õnnitleme raportööri. nüüd kolmas jagu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet. proua Kardiasepal, kas te tahate meile midagi selgituseks öelda äh, nende ülekannete kohta, mis äh, siin ees on? Eh, suur tänu teile, esimees. kolm sellist ettepanekut on tehtud. Äh, kahekümnes kõigepealt üks miljonit eurot kalastuse jaoks kakskümmend neli, mis puudutab äh, humanitaarabi reservi mobiliseerimist kriisi Süürias ja naaberriikides. siin tahame viiskümmend miljonit eurot äh, mobiliseerida ja kakskümmend kolm, lõpetuseks jätsin just selle, sellepärast et äh, tahtsin teie tähelepanu sellele eraldi juhtida. nimelt viisteist ja pool miljonit tuleb siia üle kanda, sellepärast et Äh, arengukoostöö vahendid on juba ära kasutatud peaaegu, nii et üheksa koma viis äh, miljonit äh, toiduohutuse jaoks kuuendal juunil oli juba üheksakümmend protsenti toiduvarude rahadest ära kasutatud ja edasi vabakonna organisatsioonide jaoks on ka üheksakümmend kaheksa protsenti juba ära kasutatud eh, keskkond ja haldus, eh, loodusvarad, eh, siin on ka seitsekümmend kaheksa protsenti juba ära kasutatud. nii et oluline on vaadata, millised on ikkagi meie probleemid maksetega praegu juba aasta keskel on ju pro-, vaja üle kanda eelarveridu, sellepärast et rahad on ära kasutatud, nii et komisjon ei ole näinud ette äh, Eh, maksetaks piisavalt vahendeid. Eh, edasi toidu tarnekindlus üheksa koma viis miljonit juba nagu öeldud, sada nelikümmend miljonit oli eh, kokku ette nähtud, nelikümmend viis miljonit samas, aga sellest läks juba vanade arvete maksmiseks ja sellepärast ongi probleem tekkinud. nii et palun teid hääletamisel mind toetada, aitäh! Merci, madame. Voyez-vous un inconvénient aitäh! kas te olete selle vastu, et me hääletaksime kolm ümberpaigutust korraga? kellelgi vastuväiteid ei ole, siis on hääletus alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. härra Sani hääletab poolt, kakskümmend kaheksa poolt ja üks vastu Madame Holmeier. proua Holmeier. teised jaod kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest. kas te tahate meile esitleda oma äh, seisukohti? Also zunächst einmal ähm, die Inge Kressler. kõigepealt Inge Kressler äh, küsis mu käest praegu, et äh, ma arvan, et äh, äh, mul ei ole siin veel praegu peas nende inimeste vanus, aga siin personali statuudis on kirjas, et on võimalus mingi väike protsent ametnikest saata varem pensionile väga piiratud põhjustel saab seda teha, eelmisel aastal oli üheksa ametnikku võimalik saata ja sel aastal seitse inimest. nii et äh, kaks inimest äh, saadetakse tõesti varem pensionile, mis tähendab seda, et kulud on väiksemad, eh, juhul kui nad jääksid muidugi meie eh, juurde tööle, siis oleksid kulud suuremad, sest neid ei kasutata enam niimoodi ja neile palka ei maksta. ning see on ka restruktureerimise tulemus, nii et kulusid niimoodi kokku hoida saab jah, muidugi kui me ei räägi inimeste nimedest konkreetselt, siis tundub praegu, et need inimesed ei leia enam kasutust ja peadirektor ei ole öelnud sõna-sõnaliselt välja, et nad tahavad neid inimesi meil hoida, olen siin ettevaatlik oma formuleeringus, ma arvan, et äh, härra Kaiser saab aru, mida ma tahan öelda sellega ja teised ilmselt ka. Äh, no aeg-ajalt juhtub ju, et äh, ametnike karjäär ei lähe sada protsenti optimaalsel viisil ja optimaalselt neid ka kasutada ei saa. nii et sada üheksakümmend viis tuhat tuleb äh, üle kanda, seetõttu Ingle Kressel ei saanud äh, ka öelda selle kohta midagi täpselt. Äh, härra Kaiser ehk saab seda teha? ei tea ka täpselt, kus kohas nad tööl olid, ma tean, et üks oli ECR fraktsiooni juures tööl, ütleb proua Hoolmeier, ja teised teine kuskil peadirektoraadis, aga äkki härra Kaiser saaks midagi öelda täpsemalt, sest kui me nimed nimetame äh, siis peame seda tegema kinniselt, kinnise koosolekuga, nii et siis peavad ka kõik inimesed siit, kes siia ei kuulu, välja minema, sellepärast et avalikult ei tohiks neid asju arutada, mis minu arust on ka õige, sellepärast et kui me räägime ikkagi konkreetsetest persoonidest siin, no avalikkuse ees seda ei saa teha. härra Kaisel saaks ehk valgustada olukorda. nii igal juhul üle tuleb kanda üheksakümmend viis tuhat, sellepärast et siis vastavalt statuudile saavad inimesed väiksema tasu ja kõik, mis neile on ette nähtud. härra Kaiser, suur tänu teile um, kas te võiksite siis äh, teha neid täpsustusi, mida proua palus? suur tänu teile, esimese isiku puhul äh, on äh, viiekümne kaheksa aastasega tegemist, esimesest juunist on ta juba pensionil, nii et see ülekandesüsteem võttis aega äh, viis kuud, sellest räägiti ennem ja teisel juhul on tegemist isikuga, kes on viiskümmend kuus aastat äh, vana ja arvutuste kohasel kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrist ka lõpetab siis oma töö lõplikult. ja sel puhul on tegemist jällegi äh, ühe inimesega, Äh, kuna IT-vahendite kasutamine ja tehnoloogiate kasutamine on äh, suurenenud, äh, siis oli vajalik teda kasutada veel kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrini, sellepärast et me ei leidnud nii kiiresti inimest, kellel oleks vastav kvalifikatsioon, aitäh. Merci, madame Olmeier, vous estimez que nous sommes Äh, proua Holmaier, kas tahate midagi lisada, proua Kressle? Te teate ju neid lugusid, ma juba järgin aastaid siin, sellepärast et kui maksumaksja äh, ise peab äh, kuuekümne seitsme aastani töötama, aga samas kümme aastat varem saadab Euroopa Liit inimesed pensionile, siis tuleb ikkagi küsimusi esitada siin. seetõttu ma tahaksin teada, kas me räägime AST või AD, lihtsalt raamatupidamise jaoks tahan seda teada, palun, palun saage aru das äh, härra Kaiser. ASD postidega on tegemist mõlemal juhul. Nende põhipalk ühel juhul oli kümme tuhat eurot, siis vähendati seda seitsme tuhande kaheksasajale ja kuus tuhat üheksasada veel kaks kuud edasi said nad palka ning nüüd saab see inimene pensionit. teisel juhtumil äh, viiskümmend kuus aastat vana inimene siis, nagu öeldud, seal oli põhipalk viis tuhat kuussada eurot, seda vähendati läbi selle meetme kasutamist, esimesed äh, kolm kuud sai ta neli tuhat seitsesada eurot ja siis äh, kaheksakümmend viis protsenti neli tuhat ükssada ning lõppeks äh, ka kolm tuhat nelisada eurot proua Hoolmaier, härra esimees, ma tahaksin lisada, et tõesti eh, IT-sektoris tuleb vaadata, keda tööle panna, ehk peaks olema keegi, kes on ikkagi õppimisvõimeline, sest kui inimene ei ole õppimisvõimeline, siis IT-sektoris pole sellest midagi kasu. nii et me ei räägi, statuut on nii, nagu on, eh, sellest mööda ei saa, mul on väga hea meel et äh, kaks inimest on pensionile suunatud, selle üle mul on väga hea meel. tuleb vältida siin teatud äh, ülekandemõjusid ja tagama selle, et tegemist oleks äh, erakorraliste juhtumitega äh, selline vastastikune mõjutamine oleks vastuvõetamatu. nüüd siis äh, hääletame. Äh, nimelist hääletust vist ei ole vaja või siiski on? kes toetavad seda meedet? me võime elektrooniliselt hääletada, hääletus on alanud Dans le 28e vote, non, ça vient pas. Eh bien, le scrutin est clos. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakskümmend neli poolthäält, kolm vastu ja üks erapooletu. kas te sooviksite meile esitleda nelja järgmist ettepanekut? proua Holmajärv see on Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Kontrollikoja juures on nõudmine ka turvalisusvahendeid suurendada, sada viiskümmend tuhat eurot tuleks selleks kulutada, selleks et teatud äh, lobide sissepääs, äh, koridore, äh, turvakaameraid parendada ja Kontrollikoda on teinud otsuse jäätmekäitluse jaoks eh, ning eh, seetõttu on vaja vastavaid eh, ämbreid ja nii edasi, selleks et käitlust teha. nelikümmend kaks tuhat eurot on selle jaoks üle vaja kanda. edasi tulevad muud kohustused ja palgad. siin on baaspalkadest jutt, see tähendab ka hoonete turvalisuse ja teised kulutused, kaks erinevat rida on selle jaoks äh, ette nähtud äh, ja nelikümmend kolm tuhat äh, eurot on selleks ette nähtud. kas kannan need kohe neli ette, sellepärast et need on minu arust, ei ole eriti vastuolulised. edasi on küsimus et rohkem äh, on eriraporteid tehtud kui vaja, isegi meie oleme neid nõudnud ja sellepärast oleks vaja maksta välistele kirjalikule, kirjalikele tõlkijatele, äh, siis on keelekursuste tasud, mida on vaja korraldada ja tulevikus peaks ka hoonete puhastamiseks ja renoveerimiseks, äh, ühesõnaga igasugused talituskulutused äh, eraldi lepingu alla viima, et üks äh, operaator vastutab kõige selle eest ja siin on vaja lisa nelikümmend tuhat eurot ette näha. kokku sada tuhat eurot, mida on lisaks vaja, kolmkümmend tuhat esimeseks ja kolmkümmend tuhat teiseks punktiks ja nelikümmend eh, siis eh, viimaseks punktiks restoranide ja sööklate jaoks. Eh, edasi sada viiskümmend tuhat tuleb ametlikult teatajalt, official journalilt ära võtta. siia on vaja lisa kulutusi teha sellepärast, et äh, toolid ja muu inventar on niimoodi äh, äh, olemas, et töötajate tervise tingimustega vastab, nelikümmend tuhat lisaks on vaja siia siin on viiel korrusel kaheksa meeskonda töötamas et see on vaja laiendada kümne meeskonna jaoks, äh, see viis korrust kaad äh, äh, hoones, selleks on ka vaja lisavahendeid. nii et mitte ainult koosolekusaalides ja konverentsisaalides ei saa teha tööd, vaid et need oleks sellised avatud bürooruumid, kus kümme meeskonda saab vabalt integreeruda, siia on vaja lisaks kolmkümmend tuhat eurot ja äh, tehnilisi vahendeid on ka siia vaja juurde soetada, sellepärast et eh, selliseid tehnilisi vahendeid siiamaani ei ole olnud, mis sellist koostööd võimaldaks edasi kakskümmend üks neliteist, mis puudutab tehniliste vahendite eh, hoidmise ja parandamise kulusid, siia on üks lisatöökoht loodud, sellepärast et eh, nendel ruumidel peavad olema lisakasutusvõimelised eh, ja neid tuleb kohandada vastavalt konverentsiruumidele, mis on täiesti uuesti sisustatud ja viisteist tuhat on siia vaja ette näha, lisaks eh, ehk siis kokku kolmkümmend viis tuhat, viis tuhat eurot on ette nähtud veel lisabensiinikuludeks, sellepärast et eh, rohkem on igasuguseid sõidukulusid ning vinjette on vaja lisaks osta ja eh, nelikümmend tuhat eurot on veel lisaks ette nähtud auditi ja nõustamisteenuste jaoks ehk äh, konkreetsete teemavaldkondade spetsialistide nõustamise eest tuleb maksta. see oli kolmas punkt ja siis veel üks viimane punkt, ütleb kõneleja, mis puudutab äh, sada kümme tuhat, äh, tuleb eemaldada puhastamiskuludest ning julgeoleku ja turvameetmete tõstmiseks hoonetes, mis on juba esimese üleviimisega seotud, mida ma selgitasin see tuleb aga äh, teisest äh, eelarvejaost ja peatükis, et äh, nimelt, mis puudutab puhastus- ja hoonete korrashoiuteenuseid ja siin on sada kümme tuhat selleks ette nähtud. nii palju siis sellest, kõik, kui on küsimusi või kommentaare, palun. küsimusi ei ole, neli ümberpaigutamisettepanekut, teen ettepaneku, et me neid plokina hääletaksime. seega hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolthäält, üks vastu me oleme läbi vaadanud ümberpaigutustaotlused regioonide komitee poolt kaks tükki, proua Holmeier. ja da gibt es von Zeit. jah, siin on äh,, otsin paberi välja. siin äh, majandus- ja sotsiaalkomitee komisjoni osas on üleviimistaotlus tehtud, mis puudutab äh, Official Journal ametliku teataja. kõigepealt äh, regioonide komitee ülekanded, palun. I have to see it, security doors. Den ADR habe ich gerade nicht hier. aus ah, Eesti regioone, studienkotos, nii. kas teil on regioonide komitee? ahah, aitäh. siin otsin kohe selle summa välja. siit äh, tuleb äh, ajutiste töötajate arvelt kolmkümmend viis tuhat välja võtta äh, ja suunata see muudeks kulutusteks inimeste jaoks, kes struktuurides ümber paigutatakse sellepärast et personal ühes, ühes sektoris on neid liiga palju, teises aga liiga vähe, pean aga vaatama täpselt, mis see põhjendus siin on, sest see minu dokumendis praegu ei kajastu. suur tänu, proua Kressle, teil on olemas see dokument, suurepärane, sest mul on see kusagile ära kadunud, ütleb proua Hoolmeier. Welche Seite sind jetzt da gerade? Entschuldigung.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 Wenn ich um eine Sekunde Geduld bitten darf. Üks minut kannatust, otsin selle kohe ülesse mm.. J'indique à ceux d'entre nous qui ma tahtsin öelda nendele, kes lähevad järgmisel nädalal Sitsiiliasse, proua Holmajõe see oli lihtsalt infopunkt. nelisada seitsekümmend viis tuhat eurot, mis puudutab äh, tarkvarasüsteemide hooldust. Äh, mul on see kuidagi meeles, et äh, regioonide komitee tahab uut IT-tarkvarasüsteemi sisse viia mis eh, ei, selleks, et regioonide eh, komitee erinevad süsteemid, eh, mis ei ühildu, kuidagi ühendada. Kiklos on selle süsteemi nimi, mitte ühilduvad operatsioonisüsteemid lülitatakse niimoodi välja ja niimoodi on võimalik ühtset operatsioonisüsteemi kasutada, mis sisse ja välja, väljapoole toimiv tarkvara on väga läbipaistev ja selle jaoks on nelisada seitsekümmend viis tuhat eurot vaja, mis äh, siis komisjoni teistelt eelarveridadelt äh, tuleb suunata sellesama tarkvara soetamiseks äh, nii palju siis peast ütleb kõneleja, sellepärast et regioonide komitee kuhugi on see paber sadu, sattunud, minu kausta vahel teda pole hmm?. Merci, il y avait un deuxième transfert. aitäh, siin oli veel üks ümberpaigutus ja teine, teine puudutab äh, ühte ümberpaigutust, mis ma ütlesin juba varem, kolmkümmend viis tuhat, äh, mis äh, on personaliridade vahel vaja ümber paigutada, selleks, et transpordi ja päevarahasid maksta ning kõiki teisi kulutusi, mis on regioonide komitee töötajatega seotud missioonide jaoks samuti nii et kolmkümmend viis tuhat eurot äh, tuleb äh, ümber paigutada. ja see tuleb äh, ajutiste töötajate ja ametnike ridadelt ning suunatakse siis muude kulutuste alla, kes, töötajate jaoks, kes institutsioonis töötavad aitäh, kas kõik toetavad neid kaht-, toimuvast äh, ümberpaigutust, teen ettepaneku hääletada neid plokina, hääletus on alanud. jumal kündva. üks hääl on puudu veel, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolthäält, kolm vastu ja nüüd on meil ümberpaigutustaotlus, mis puudutab Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, palun proua Holmajõe. see on see ümberpaigutus, millest ma juba ennem rääkisid, rääkisin ametlikust teatajast eh, kuuskümmend viis tuhat erinevate uuringute, kuulamiste ja seminaride jaoks tuleb ümber paigutada. Eh, seda ümberpaigutust on vaja selleks, et kolm uuringut eh, töövõtjate nimel ellu viia ning äh, konsultatiivkomisjon ja tööstusmuudatused äh, uuringute jaoks samuti. nii et äh, teaduslik alus oleks olemas meie selle komisjoni poliitiliste seisukohtavõttude jaoks. lisakulutusi ei ole, lihtsalt ümberkandmine. keegi sõna ei soovi, kas proua Holmaier toetab seda ettepanekut? siis on meil nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas te olete kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolm vastu. ja siis, kui proua Holmer valmistab ette järgmist sõnavõttu, tahaksin täiendada omalt poolt, et me oleme Sitsiilia äh, kava muutnud nii, et äh, need, kes sinna lähevad, palun jääge siia pärast koosoleku lõppu, proua Holmeja, palun. It's to, uh, to, to buildings. see puudutab kahte hoonet. niisiis, äh, hoonete jaoks on ümberpaigutus seitse miljonit, Euroopa Parlamendi jaoks selle eesmärk on äh, turvatingimuste suurendamine Euroopa Parlamendis. Äh, iga kolleeg näeb siin äh, väga detailset kulude jaotust, mis puudutab, mis on üle üheksasaja tuhande, siin on ajutised installatsioonid, materjalid, puhastusteenused, igasugused sisustusvõimalused äh,, üheksakümmend kaks tuhat viissada, siis muudatuste tegemise eesmärk disaini või no mitte disaini parandab kõneleja, aga julgeoleku äh, suurendamiseks viissada seitsekümmend tuhat, siis on siia juurde lisatud kulud äh, äh, selleks, et vanast lahti saada ja uut turvavarustust soetada see tähendab, et kuulikindel klaas näiteks tuleb kasutusele. ja need uksed, mida ei saa lihtsalt, millest ei saa lihtsalt läbi joosta massi poolt, eelmine kord turvatöötaja sai äh, Äh, seal kannatada, nii et mingisugust barakki meil siin ei ehitata, aga igal juhul on klaas, aga kuulikindel klaas, nii et me saame jääda läbipaistvaks, meid nähtaks, aga nii, et ka turvatöötajad äh, on paremini kaitstud, neist ei saa lihtsalt üle joosta see on äh, ju selle juhtumi tõttu, nagu mäletate, kolmsada kurdi demonstranti lihtsalt äh, jooksid läbi uste, äh, olid kolmandal korrusel järsku, sellepärast et uksed andsid sellele füüsilisele survele lihtsalt järgi. tänases turvatingimustes ei tohiks see niimoodi olla ja kui kellelgi on relv kaasas, siis peaks see asi olema veel raskem neile. nii et seetõttu juhatus jõudis otsusele, et kõik peab olema endiselt läbipaistev aga eh, just eh, turvalisust tuleb suurendada. siis edasi viissada kolmkümmend tuhat, eh, sellepärast et vaja on vundamenti toestada. sealt edasi on vaja ka muidugi ventilatsioonisüsteem, elektriinstallatsioonid, IT-infrastruktuur selleks, et kõike seda muuta ja selle jaoks on vaja muidugi seinad maha lõhkuda osaliselt eelarvest ning teatud vahendeid soetada, üheksasada nelikümmend tuhat läheb see maksma. nii et selleks, et kogu äh, projekti läbi viia, on vaja seitse koma kuus miljonit. Teil on olemas leht, seal on välja toodud täpselt, mida juhatus on otsustanud äh, ja meie peame selle siin täna veel kinnitama. see üle, ümberpaigutus on tegelikult juba toimunud. see on siis kinnitus tegemist on salajaste dokumentidega, see puudutab turvalisust, kes soovitab sõna, palun proua Hoffmann, tahaksin küsida, sellepärast et me enne koosolekut ei kohtunud, mis puudutab kulude jaotamist, siis siin on selga, selgeks tehtud, et üks miljonit ekstra eh, nende jaoks, kes eh, töötavad väljaspool tavapäraseid töötunde, tööaega, mida see täpselt tähendab, tahaksin teada täpselt äh, sama küsimuse esitasin ka mina ja mulle öeldi, et osaliselt peavad nad töötama, kadus mikrofon. ehk äh, saate Inlo peadirektoraadi selgituse edastada veel kord? Monsieur Elio Carosa. Le, le 1 million qui est prévu, c'est que comme... see ette nähtud miljon tööde tegemiseks. Äh, tegemist on uste juures tehtava tööga, seda tuleb teha öösel, nädalavahetustel ehk siis väljaspool normaalset tööaega ja see tähendab lisatasusid töötajatele vastavalt Belgia ametiühingute kokkuleppele. meil oli ju küsimus, kas augustis ei võiks seda mitte teha, sest niikuinii siin augustis keegi ei ole. mulle öeldi, et ei saa kahjuks seda teha. Donc les travaux ne peuvent pas se faire en août seega seda tööd ei saa teha augustis, sest praegu hankemenetlus käib alles ja selleks ajaks, kui leping sõlmitakse augusti alguses ja selleks, et tellida kõik vajalikud äh, riistad ja osad töö läbiviimiseks on siis juba käes sügis. proua Holmajärv mina teeksin ettepaneku, et sest, et äh, mulle tundub, et äh, härra proua Hoffmanni küsimus on õigustatud, sest kui me räägime kuuest miljonist, sealhulgas materjal, siis üks miljon siia lisa eri tööaegade pärast on minu arust väga palju. ja sellepärast äh, võiks meie järeldustes olla ka kirjas, et see üks miljon on väga küsimus, mida meie komisjon näeb väga skeptiliselt äh, sest jah, lisatöökulud on äh, tavapäraselt äh, muidugi äh, tavaliselt töökulud ei ole nii suured, aga eriaegade tõttu tuleb nüüd nelikümmend protsenti palgakulusid juurde siia ja seetõttu teeksin mina ettepaneku, et meie komisjon arvestab sellega, et need tööd tuleb teha aegadel, millal ei pea lisa maksma ja et lisatöötasud äh, tuleb miinimumini viia ja tööajad peavad olema ikkagi töö, tavapäraste töötundide sees. isegi kui te pead raputate, meie teeme ikkagi sellise otsuse. ma ei tea, kas kolleegidel on midagi selle vastu, aga vähemalt see nõudmine, see üks miljon siin vähendada praegu on minu arust väga mõistlik Voilà un, un amendement dans la délibération. Nous pour... Mm, siin arutatakse muudatusettepanekut. me saame öelda omalt poolt, et kõiki sätteid tuleb rakendada selleks, et seda summat vähendada. härra Depre, palun. aitäh selle viimase punkti kohta kui te töötate Belgias ja tegemist on Belgias registreeritud ettevõtte ettevõtetega, siis kehtivad kollektiivlepingud. nii et kui tuleb töötada laupäeval öösel või nädalavahetusel, siis tuleb rakendada vastavat tasumäära. muidugi, kui te töötate lähetatud töötajatega või albaanlastega, siis maksab see vähem, kuid mm, siin tuleb rakendada kollektiivlepinguid ja yeah tahtsin sellele lihtsalt viidata, mul on veel üks küsimus. ma lugesin siit märkustest, ma ei tea, kas see on tõsi, et äh, meid tuleb teavitada sellest, et kaks pea sissekäiku suletakse seitsmendast äh, detsembrist kuni kaheksanda jaanuarini. mida see tähendab, sest ma loen siit, et tuleb sulgeda kaks pea sisse käiku virtsi ja veeli sisse ähm, äh, pääs äh, seitsmendast detsembrist kaheksanda jaanuarini. kas me oleme siis äh, tehnilisel puhkusel või kuidas see asi hakkab välja nägema? aitäh, jah. Äh, nende tööde ulatus tähendab, et tõepoolest need sissekäigud tuleb sulgeda meie püüame seda teha võimalikult kiiresti, selleks et mitte segada parlamendi tööd, sest ühe sissekäigu sulgemine muudab elu väga keeruliseks. me oleme otsustanud sulgeda sissepääsud äh, Strasbourgi sessiooni esmaspäevast kuni jaanuarini, seitsmendast detsembrist kuni kaheksanda jaanuarini siis. kuid me peame seda muutma, sest me ei taha inimesi segada, kuid see periood valiti just selleks, et parlamendi tööd võimalikult vähe häirida. võttes arvesse, et üheteistkümnendast detsembrist, kui ma ei eksi, algab Strasbourgi sessioon, pärast seda on jõuluvaheaeg aasta lõpp ja pärast seda on roheline nädal, nii et mm, selle perioodi jooksul sulgeme kaks sissepääsu üheaegselt ja see võimaldab meil oluliselt lühendada tööde perioodi, selle asemel, et siis, et teha töid kuue või kaheksa kuu jooksul ja me valisime selle perioodi, kus on parlamendis kõige vähem tegevust siis, kui me oleme kas Strasbourgis või puhkusel. aga ametnikud peavad ikka siin töötama, nemad saavad siis, äh, kuidas siis äh, redeliga või? me praegu valmistame ette kõiki vajalikke meetmeid, parlamendi töö saab jätkuda ka sissepääsude sulgemise ajal Te olete võib-olla näinud juba sissepääsude juures plakateid, kus me kuulutame välja remonditööd. septembris on meil ette nähtud parlamendisaadikutele ja personalile põhjalik teavitus selleks, et kõik saaksid oma tööd jätkata ilma suurte takistusteta, isegi siis, kui kaks sissepääsu on suletud me peame tagama tõesti, et äh, meil oleks sissepääs hoonetesse Progressile. ma arvan, et tõesti on kummaline, et suvepausil, mis on neli-viis nädalat, kus on palju vähem toimumas siin hoones, äh, ometi hankekonkurss tehakse nii, et seda arvesse ei võeta. jah, ja siis tulevad need suured lisatasud. mina arvan, et meie ei peaks nendega nõustuma kui ma kuulen, et see on juba läbi, siis me tahaksime ikkagi, et meile seda veel kord selgitataks, kuidas nii. mina pean ütlema, et see, kuidas rahadega ümber käiakse, ei kõlba kuhugi. jah, mina tahtnuks küll teada, et mida te teete selle nimel, et kulusid hoopis vähendada ja see üks miljonit ja see ettepanekut, mis proua Hallmeier tegi, jah, paraku on siin juba seda ära otsustatud Darf ich vielleicht einfach nochmal den Sinn und Zweck? Wir haben. jah, meil oleme nõus olnud ümberpaigutamisega seitse miljonit. E, jah, see on eelarveline otsus e, olemasoleva eelarve raames. E, ja kolleeg Hoffmann, ma olen nõus. ma arvan, et on äh, võimalik vähendada seda ühte miljonit. me võime nad muidugi ka päris kustutada, aga ma arvan, et siiski äh, peab silmas pidama, et tõesti ka liftid pidi algselt äh, renoveeritama augustini. Äh, aga seda on korraga võimatu teha. ja augustis ei saa neid ka remontida nüüd nii et aja haldamise koha pealt äh, on mul kõhklusi, jah, siin asjad ei ole korras. nii et minu palve, äh, palun pange protokolli kirja, et see üks miljonit tuleks ikkagi kärpida miinimumini ja mis puudutab ajastamist, eriti siis, kui me oleme Strasbourgis, siis te ju ei pea öösiti töötama, siis te saate mõlema sissepääsu kallal ka päeval töötada nii et kõik on võimalik, mitte ainult siis öösiti ja nädalavahetustel. jah, mm, ma siis kirjutan peasekretärile kirjas äh, seda, mida soovis äh, meie pearaportöör ja lisan sinna, et meil on vaja võimalikult äh, väikseks kärpida lisakulutused, proua Hoffmann püüame kiiresti kokku võtta, ehkki tegemist on väga mm, kirgi üleskütva teemaga. jah, ma olen nõus proua Holmaeriga, härra Debre ütles ka, et asi ei ole selles, et see üks miljon kahtluse alla panna, aga öö, äh, nagu proua Hallmeier ütles, need on ikkagi märkimisväärsed lisakulutused, suur summa ja me ei taha muidugi kollektiivlepinguid kuidagi kahtluse alla seada, aga nagu proua Kressle ütles, tähtis on vaadata, kuidas vahendeid kasutatakse ja et seda tehtaks võimalikult efektiivselt. arvan, et meil seda küsimust täna lahendada ei jõua. proua Kressle eeli esitas ühe küsimuse, millele ei vastatud. härra Karossa, kas te soovite proua Kresslele vastata? me hääletasime ümberpaigutuste üle juba, kas tegemist oli siis vale menetlusega? miks seda mm, hanget ei korraldatud niimoodi, et tööd viidaks läbi augustis? Teil on õigus, me oleme Indo peasekretäriaadiga koostöös kasutanud samu äh, finantsreeglistiku meetmeid, mis lubavad võimalikult kiiresti toimida kuid me peame siiski nendest tähtaegadest, mis finantsreeglites kirjas on, kinni pidama. tegemist ei ole lihtsate remonditöödega, vaid tegemist on väga oluliste töödega ja proua Holmajärv selgitas väga hästi selleks, et meie institutsioon oleks avatud ja läbipaistev, tuli leida küllalt keerukas projekt ja äh, nüüd pärast mitmekuulist menetlust saime eile või üleeile kolme ettevõtte pakkumised ja kõike tehakse selleks, et käesoleva kuu lõpuks sõlmitaks ka ühega neist leping. jah, me töötame reeglite kuningriigis ja mõnel hetkel võime ise langeda nende reeglite ohvriks. Mm, igal juhul palun tehke võimalikult palju selleks, et tööd õigeks ajaks tehtud saaksid. palun nüüd võtkem kokku, kes on selle ettepaneku poolt. hääletame, kas meil on nimeline hääletus? kes on poolt? lihtsalt elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, üks vastu ja neli erapooletut. ja viimane teema, proua Holmajärv, välisteenistus Tais. jah, Taimaal on üks muudatus ees seisma. põhjuseks on see, et personal Taimaal on vähenenud kolmkümmend protsenti vähem inimesi on nüüd, aga samal ajal hoone on väga vananenud, kakskümmend kuus aastat on see käigus olnud, see hoone, ja hoone omanik ei ole seal renoveerimistöid teinud ja tahab selle üldse maha tõmmata. ja julgeolekuolukord on üha hullemaks läinud maja ümbruses ja ma äh, arvan, et äh, me peame toetama seda, et tahetakse nüüd uus hoone üürida. nüüd Äh, Ateena torn aastast kaks tuhat kaheksa on see uus hoone, kahe korrusel, kahel korrusel, neljas korruselises hoones tahetakse mm, bürood sisse seada. ja erinevalt vanast hoonest äh, on ka trepikojad, korrused on treppidega ühendatud, et ei pea hoonest väljuma vahepeal ja ka tualettruumid asuvad erinevalt vanast hoonest sealsamas. jah, alati on ebameeldiv ju, kui peab hoonest väljuma avalikus hoones kõigepealt, et selleks, et tualettruumi küsi-, külastada. jah, ma arvan, et te võite kujutada ette, et see vana hoone nende kirjelduste alusel ei olnud eriti optimaalne lahendus ja on vaja uuendusi siin. Äh, viiskümmend kuus äh, töötajat äh, ja ühe töötaja kohta maksimaalne ruutmeetrite arv on ette nähtud, see on täidetud ja sisemised ehitustööd on ette nähtud summas üks koma seitse miljonit ja see äh, siis kajastub ka äh, üüris. Äh, viieteist aastaks on rendileping. nii et viisteist koma neli miljonit läheb see maksma kokku. kolme aasta jooksul toimuvad ümberehitustööd ja vastavalt kokkuleppele majaomanikuna eelfinantseeritakse Äh, elektritööd kaks koma kaheksa miljonit. Äh, nüüd kakskümmend kaks eurot ruutmeetri kohta on äh, rendihind ja see on madalam kui keskmine hind seal, seda oleme analüseerinud ja aastas uues hoones ei lähe kõik aasta üür kallimaks kui vanas hoones ja samas uus hoone on tublisti parem kui vana ja kakskümmend viis protsenti üürist läheb siis ümberehitusele katteks ja see on väga mõistlik. kas kellelgi on küsimusi? hääletame siis. hääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kolm vastu, üks erapooletu, nüüd me oleme lõpetanud, muid küsimusi ei ole. kallid kolleegid, tahaksin teid äh, tänada tehtud töö eest, tegemist oli väga olulise tööga ja soovin teile mõnusat suvepuhkust kui teile meeldis möödunud aasta, siis meeldib teile veelgi rohkem järgnev aasta. esimees tänab lahkelt ka tõlke ja palub kõigil jääda veel paariks minutiks selleks, et rääkida Sitsiilia delegatsiooni kavast.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

it, it compromises, I was saying earlier when you were talking that it compromises our position and frankly the value of meeting everybody at the same time um, restricts hugely what we would achieve from it. So I support your view. Peut-être pouvons-nous faire une différence entre les autorités italiennes et les acteurs qui dépendent du Parlement européen. Euh,